head kolleegid, palun istuge oma kohtadele. sellega on ähm, tänane koosolek alanud. kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord sellega heaks kiidetud. mingeid muid teadaandeid mul ei ole ja seega läheme kohe hääletuste juurde. palun pange oma kaardid masinatesse ja teeme proovihääletuse. hääletus on alanud hääletus on lõppenud esimene hääletus puudutab äh, kolleeg Jens Kaieri raportit ja see puudutab Enisat. Euroopa Liidu küberturvalisuse amet ja tegemist on määrusega. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend on identsed, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitseteist langeb ära, kuues muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks poolt, vastu, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist poolt. kontrollime kümnendat hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. vabandage, nüüd üksteist poolt. vastu. kontrollime hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. <laughs> ah, bon kaks poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, neli vastu. õnnitlused raportöörile. Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtta abi andmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend neli poolt, kaks vastu ja õnnitlen äh, raportööri härra Fernandesi. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarve parandus, eelarve projekt number üks, mis on seotud eelmise hääletuse tulemustega. nimeline hääletus nüüd, äh, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend neli poolt, kaks vastu. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, proua Kade Savali raport. tehniline abi num,, muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. number kaks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. number kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number neli poolt. Äh, siin on kaks hääletust. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksa poolt, kakskümmend vastu. see oli teine osa nüüd. viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kogu tekst, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, neli vastu ja õnnitlen raportööri proua Kardia Saballi eelmise hääletusest tulenevalt äh, peame nüüd otsustama järgmises küsimuses, hääletus on alanud tegemist on ümberpaigutusega. ja kakskümmend neli poolt, neli vastu, heaks kiidetud. ülejäänud äh, sektsioonis, see puudutab eh, kontrollikoja ümberpaigutusi, eh, raportöör ei ole kohal. võib-olla kontrollikoja esindaja on siin. võib-olla saaks tema meid eh, valgustada neis küsimustes, aga tundub, et sellel ei ole eelarvelisi tagajärgi nende ümberpaigutamiste osas. jah, palun Il n'y a personne Oui, oui, oui. No. Eh, merci, monsieur president. Eh. aitäh. kas võin selgitada? Teie esindajate kontrollikodu, jah. jah. see puudutab ümberpaigutusi, mis eelarve seisukohalt on neutraalsed. aste eh, kohad AD-ks muudetakse siis, tegemist on alaliste kohtadega ja see puudutab äh, informaatikat ja hooneid ja see isik siis on vastutav teenuste konsolideerimise eest ning äh, ühtse teenuse pakkumise eest. tema siis tegeleb äh, koordineerimisega ja juhtimisega. ja me tahame aste koha, AST äh, koha muuta AD-ks ning vastavalt ka andmekaitsele uuele määrusele puu-, äh, siis andmekaitsega tegeleb sama isik alates äh, viiendast maist kaks tuhat kaheksateist. aga sellest tähtajast peale siis nende ametite puhul Äh, on tegemist kahe erineva valdkonnaga, andmekaitse ning äh, informaatika valdkonnas äh, julgeolek ning sellest tulenevalt siis me selle ümberpaigutamise teeme ning tegemist on tehniliste oskustega, mida sellel ähm, ametikohal vaja läheb. aitäh, märkusi ei ole. kui vastuväiteid ei ole, siis sellest järeldan, et see muudatus on heaks kiidetud kinnisvarapoliitika, siin hääletust ei ole ja sellest tulenevalt oleme me lõpetanud hääletustega. Notre commission va maintenant procéder ja nüüd läheme edasi esimese arvamuse vahetustega ja see puudutab komisjonipoolseid äh, teisel mail tutvustatud ettepanekuid eh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta. volinik külastas meid kolmandal mail. Te mäletate, et ta lubas jätkata tööd oma meeskonna ja meie sekretäriaadi vahel selleks, et välja tuua ja et paremini võrrelda erinevaid arve, me teame, et seda võrdlust on olnud väga keerukas teha, aga e, volinik küll lubas, kuid siiski ei ole olnud võimalik meie meeskondi e, kokku saada ning ei ole meil ka selget pilti. koordinaatorite koosolekul täna hommikul me arutasime neid küsimusi ning samuti seda, kuivõrd e, Euroopa Parlament on kaasatud otsuse langetamise protsessi. nüüd tahame ära kuulata erinevad fraktsioonid tehtud ettepanekute osas. me oleme näinud, et äh, reageeringud on olnud vägagi erinevad ja vahel ka väga elavad. ka siin parlamendis teisel mail mm, ei saaks ütelda, et me oleksime olnud šokeeritud, äh, kommentaarid olid pigem heatahtlikud aga kui me lähemalt äh, tutvusime kõigega, siis ehk oleks vaja natukene nüansseerida seda lähenemist ja võib-olla kriitilisemal toonil sõna võtta. igal juhul on vaja rohkem selgitusi. tegemist on ka arvudega, mis puudutavad järgmise aasta valimiskampaaniat. seega teen ettepaneku, et kuulame ära nüüd meie enda raportöörid äh, mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses ning omavahendite küsimuses Gerard Dupre on koos Jaanus Levandovskiga raportööriks äh, omavahendite osas. neljateistkümnendal mail, esmaspäeva hommikul ta tutvustas meile siis äh, briifingu raames üldasjade komi-, äh, nõukogu töörühmas ja ta siis selgitab meile, mis seal briifingul toimus mis ta sealt õppis ning seejärel annan sõna ka kaasraport, variraportööridele ja kõigile neile, kes sõna soovivad. Nendega saab sõna Jan Albrecht, seejärel Isabel Toomaa või Isabel Toomaa kõigepealt, jah. tänan, esimees. oleme paar sõna selle kohta juba öelnud, siis kui volinik Oettinger siin käis ja nagu ütlesite, on meil tõsine probleem. ja see probleem on muutunud veelgi tõsisemaks sellest ajast, sest komisjoni poolt äh, välja pakutud arvud ja eriti teatis, mille komisjon avaldas arvudega, mis puudutavad tulevast äh, finantsraamistikku, nii nagu nemad selle välja töötasid, ei vasta üleüldse reaalsusele. täpsemalt äh, iga kord, kui me tahame mõne arvu läbi suruda, siis muudetakse, peidetakse struktuuri. me, me tahame, võr-, võrreldakse võrreldakse kas kahekümne seitsme või kahekümne kaheksas Euroopaga, kuidas parajasti sobib, võetakse ähm, käibeväärtusega euro, selle asemel, et võtta jäävväärtusega euro. Äh, räägitakse äh, arengufondi ülemääradest, et siis äh, MFF-i ülemäärad tunduvad suuremad. kõikisuguseid kavalusi kasutab komisjon, ma ei hakka neist kõigest rääkimagi, aga, aga see tekitab tõesti suuri küsimusi, kuivõrd tõsiseltvõetav on see, mida meile üldse esitleti ja ma tahaksin tänada meie komisjoni töötajaid tehtud töö eest, sest äh, see näitab, kõik need arvud näitavad, et on tõeline lõhe selle vahel, mille komisjon, äh, mida komisjon esitas ja see, mis meil paberil on. peame muidugi nüüd võrdlema neid arve komisjoniga koos ja seepärast peamegi eh, korraldama kohtumise, mida me siin juba pikalt oleme ootanud. meie ettepanek on, et seni, kuni komisjon eh, pole suvatsenud võrrelda oma arve meie arvudega, seni meie dokumentides, eriti resolutsioonis, eh, fraktsioonide resolutsioonis, mille kavatseme esitada järgmisel täiskogul, oleksid siin kirjas parlamendi arvud. ja sellega on kiire, sest äh, ei ole võimalik tõsiselt äh, eelarvekomisjonis äh, arutada finantsraamistiku üle, ilma et meil oleks äh, tõsiseltvõetavaid arve. teisi punkte on ka terve rida. paraku komisjoni ettepanek on selline, et kokku on varisenud solidaarsuspoliitika, igal juhul äh, kärped ühtekuuluvuspoliitikas on selged. Äh, seda osaliselt äh, juba nägime praeguse eelarve puhul, aga taaskord jätkub see, et ühest kohast võetakse raha ära selleks, et ta teise kohta viia. ja see, kellelt raha ära võetakse, on pigem ühtekuuluvus ja põllumajandus üldiselt aga võib ka öelda, et puudu on ambitsioonist ja selgusest ja jah, ambitsioonist ütleksin. ja, ja soovist midagi ära teha komisjoni ettepanekus. eile ütlesin ma ka seda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees esinedes. minu analüüs näitab, et Euroopa Komisjon on juba ette arvestanud komisjoni ettepaneku, nõukogu ettepanekuid, on juba võtnud ette keskmise seisukoha, arvestades seda, mida võiks nõukogult oodata. ehk siis äh, komisjon ei ole soovinud edasi viia mingisugust ambitsiooni või projekti, vaid on võtnud sellise mugava positsiooni, arvestades sellega, mis võiks olla kompromiss, aga siin peab komisjon küll pettuma, sest igal juhul parlamendi jaoks ma ei usu, et see on kuidagi mo-, vähimalgi määral meie, meie soovide kõrgusel. proua Calvino nüüd äh, peab äh, tõsiselt pettuma, et ta ei olnud äh, siin, et kuulda proua Tomaad. ta tuleb kell üksteist vist. aga ma arvan, et me võime teie sõnad siis kokku võtta, ehkki et puudu on selgusest ja ambitsioonist. ja nüüd Jan Albrecht. tänan, esimees. olen täiesti nõus Isabel Toma sõnadega. see, mida me nüüd näeme äh, nõukogus, on see, et ühelt poolelt on opositsioon, sest kärped on liiga suured, teisest küljest on opositsioon sellepärast, et kärped on liiga väikesed ja olukord on keerukas ja seepärast meie positsioon täna peaks olema selline, et me pöördume nõukogu poole parlamendina, kuid me ei saa seda teha ilma, et me teaksime, millised täpselt on arvud. ja selles ongi meie probleem. meie analüüs on erinev, mis on tõesti komisjoni ettepaneku konkreetne tagajärg ja kaasa arvatud parlamendi analüüs. ja nüüd on meil väga-väga kiiresti tõesti vajab komisjoni enda analüüsi, miks? sest töötame praegu väga üldisel, üldistel alustel, üld, üld, siseomuga info põhjal. eelarve komisjoni jaoks on tähtis aru saada, et komisjon on muutnud eelarve struktuuri, näiteks e, Euroopa Sotsiaalfond on nüüd ESF pluss, aga see ei ole selline, nagu see oli varem. siin on täiendavad elemendid, mis e SF-is, ESF-is varem ei olnud, nii et me ei saa tänast ESF-i võrrelda eilsega. samamoodi ühtekuuluvust e, täna ei saa võrrelda me eilsega sest see on muutunud, kogu peatükk on muutunud. on mitmeid punkte, eh, kus oleks vaja rohkem in-, informatsiooni, näiteks InvestEU, mida see konkreetselt arvudes tähendab, kes seda teeb? on sektoripõhine info meie ees, aga seegi on tähtis või, või eh, kuulus EMI package näiteks euroala majandus- ja rahaliidu teema, kolm, kuni kolmkümmend miljonit tagasi laenudele, mis tuleb sellest. ja ülejäänu no siis äh, siseriikide, liikmesriikide panustest ja nii edasi, siin on palju-palju elemente. peame kõigepealt mõistma, et on muutunud struktuur, muutunud on mõtlemine ja teiseks arvud Neid kasutatakse niimoodi, et äh, ei ole täna võimalik neid võrrelda, me saame seda ise teha, aga aga li-, näiteks äh, ühtekuuluvus miinus viis, öeldakse meile, põllumajanduse tähendab, on miinus viis, otsetoetused miinus neli ja ühtekuuluvus miinus seitse, siis küsimus on, mida see täpselt tähendab? ja kui me hakkame analüüsima eriti kui parlamendi analüüs ütleb, et see pole mitte miinus seitse, vaid vähemalt miinus kümme, ühtekuuluvusfond miinus nelikümmend viis. kui ühtekuuluvusfond on miinus nelikümmend viis, see tähendab, et see puudutab äh, ühtekuuluvustoetusi saavaid riike otseselt. võib-olla komisjon teab, et ühtekuuluvusriigid ei ole enam edaspidi ühtekuuluvusriigid, aga seda meie ei tea võib-olla mõni neist on hüpanud üheksakümne protsendi äh, riikide hulka. aga seni, kuni me ei tea, seni on meie ees arvud, äh, mille kohta me ei tea, mis on nende taga. seepärast on meil väga kiiresti vaja konkreetset analüüsi, mis öeldakse olukordi võrrelda ja edasi peame alustama tööd sektorite põhjal ja siis äh, alustama tööd nõukoguga. nüüd omavahendite kaasraportöör äh, härra Levandovski, härra Depree. suur tänu. Euroopa Komisjoni töö peaks ju olema võrreldavaid arve esitada kaks tuhat kaheksateist alalistes hindades. aga seda nad teinud ei ole kulutuste osa ei ole selge, aga ka mitte tulude osa. arvud on imelikud. räägitakse aastasest keskmisest aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. selleks, et tõsiselt arutada e, komisjoni MFFi ettepanekut, on meil vaja võrreldavaid arve ja neid meil ei ole Monsieur Depré. härra Depré. jah, härra esimees. lisaksin veel paar sõna Jaanus Levandovski poolt öeldule. ma olen nõus tema sõnadega, aga mis puudutab omavahendeid veel, siis sõltumatult paljudest muudest asjadest näeme siin, et puudu on ja sellest on väga kahju, kaks asja. näiteks juba aastaid oleme nõudnud, et eelarve ressursside hulgas võiks olla trahvid, mida maksavad ettevõtted, kui nad ei pea kinni ühenduse õigustikust, seda me oleme nõudnud juba aastaid, et neid võiks kasutada Euroop- par-, eelarve toetuseks ja see võiks riigile tagasi minna, seda ei ole komisjoni ettepanekutes, ma tahaksin teada, miks seda komisjon teinud ei ole muude positiivsete asjade kõrval, mida tehti. ja siis ma tahaksin teada, mikspärast, kui suure häälteenamusega Euroopa Parlament toetas eh, digiettevõtete maksustamist, siis miks seda ettepanekut eh, arvesse ei võetud komisjoni poolt ja üldisemalt? variraportöörina omavahendite osas kolm märkust. ma olen nõus murega, mida kõik kolleegid on väljendanud arvude ja nende võrreldavuse üle eh, praeguse ja endise MFF-i vahel. kui me analüüsime, siis ei saa selget pilti, sest võrdlusalused ei ole samad. jah eh, komisjon sellepärast peab meil, peab meile esitama dokumendi, kus saab tõepoolest asju omavahel võrrelda. ja teine märkus. on selge, et saab olema kolm väga-väga keerulist punkti läbirääkimistel, ühtekuuluvus, põllumajanduspoliitika ja toetuste peatamine kui õigusriigi põhimõtetest ei peeta kinni. Need kolm asja. ühtekuuluvuse osas ma arvan, et kärped on palju suuremad, kui arvud näitavad, kui meil äh, korrektselt võrdleme ja sellepärast peame tõsiselt arutama komisjoniga, äh, kuidas ikkagi äh, mõista, kui suured kärped on kavas. ma vaatasin kiiresti läbi, mitte üksikasjalikult küll ei jõudnud seda mehhanismi, kus komisjon tahab peatada mingil hetkel maksed. komisjon tugineb siis hinnangul, mille ta ise läbi viib ja selleks on vaja nõukogu otsust ja parlamendil ei ole mingit rolli. me oleme üks eelarve pädevatest institutsioonidest ja siin on mingi üldsõnaline lause, kus öeldakse parlament, ma ei tea, mida kaasatakse või midagi. see on ikkagi uskumatu meie oleme üks eelarvepädev, kahest eelarvepädevast institutsioonist ja siin ei olegi meil mingit sõnaõigust, kuulge. tuleb ikka ju tõsiselt arutada seda mehhanismi. piirduksin hetkel nende märkustega, härra esimees. esimees, tänan. annan nüüd järgnevalt sõna variraportööridele härra Fernandes. Merci, monsieur le president. tänan, esimees, räägin portugali keeles. Oui. As, nós tínhamos dito, e bem, que o diabo mora nos detalhes. me ütlesime, et siin tuleb tõesti vaadata üksikasju, sest need muutuvad väga tähtsaks. me peame selgeks tegema, millised on numbrid ja millist meetodit kasutatakse nelikümmend viis protsenti Ühtekuuluvusfondi vahenditest kärbitakse. ühtekuuluvusfondi vahenditest, mis on kõige tähtsamad vahendid Euroopa Liidu jaoks, millega on meil võimalik SKT-d tõsta. kui me nelikümmend viis protsenti Ühtekuuluvusfondi vahenditest ära võtame, siis põhimõtteliselt võime me ühtekuuluvuspoliitika surnuks kuulutada siis ärme rääkigem enam ühtekuuluvuspoliitikast, siis hakkame rääkima ühtekuuluvuspoliitika vastasest poliitikast, sest meil ei ole enam võimalik võidelda lõhede vastu. nelikümmend Eh, viis protsenti võetakse maha ka Maaelu Arengufondist. ka see ei ole õige meede selleks, et lõhesid erinevate piirkondade vahel vähendada. ja niimoodi ei saa me enam ka rääkida territoriaalsest ühtekuuluvusest. maapiirkonnad on meie jaoks väga tähtsad, sellepärast tuleb ka maapiirkondi Euroopa Liidus säilitada. komisjoni ettepanek kui vaadata siin üksikasju, siis ei ole see absoluutselt kooskõlas Schumani deklaratsiooniga. solidaarsus on kadunud komisjoni ettepanekust. kui me vaatame mitmeaastast finantsraamistikku äh, aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend kaheksa, solidaarsus on sealt lihtsalt kadunud. samamoodi on kadunud järelevalve, on kadunud ka läbipaistvus, seitse protsenti ühtekuuluvusele vähem, jälle sinna viis protsenti vähem, jälle viis koma kuus protsenti vähem. me tegelikult näeme, et see kõik kokku on rohkem kui kümme protsenti mida lubati ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja Ühtekuuluvusfondi puhul, nagu ma juba mainisin, nelikümmend viis protsenti vähem, ÜPP jaoks viiskümmend protsenti vähem, maaelu arengu jaoks kakskümmend viis protsenti vähem, see on ettepanek, mida on ilmtingimata vaja parandada, seda tuleb muuta. komisjon lubas, et ta kutsub kokku tehnilise kohtumise. see oleks pidanud toimuma juba eelmisel nädalal selleks, et rääkida töömeetoditest, kuid sellest lubadusest ei peetud kinni, kohtumist ei toimunud, meie olime valmis sinna minema, meil olid oma numbrid, mida me soovisime esitleda ja nüüd ei ole meil nüüd võimalik eh, oma numbreid teiste numbritega võrrelda. me peame võrdlema Äh, numbreid kahe tuhande üheteistkümnenda ja kahe tuhande kaheksanda aasta numbritega ja samal ajal peame lähtuma ka püsivatest hindadest. me näeme, et äh, äh, raha äh, on siin kadunud äh, teatud ümbrikutesse, üritatakse seda peita, tõsta ümber selleks, et äh, rahastada teistsuguseid poliitikaid. siin ettepanekus on tõesti väga palju peidetud äh, lõksusid. meil peab olema võimalus seda ettepanekut muuta ja me peame kinni pidama nendest lubadustest, mis meile oleme teinud ja mis on ka lepingutega paika pandud. härra Vjeti suur aitäh! tegemist on keeruka aruteluga. ja keerukas seetõttu, et nagu kolleeg Toma ütles äh, väga õigesti ja selgitas olukorda, ja meil tegelikult ei ole ka instrumente, mida, mille põhjal oma arutelusi läbi viia, me ei tea, mis ühtekuuluvuspoliitikast saab, mis saab põllumajanduspoliitikast, me ei tea, kas tulevad uued äh, päris investeeringud kuskilt, me ei tea, kas on ka äh, leitud äh, lahendusi neile probleemidele, millest rääkis kolleeg Depre. ja selle kõige taustal on meil siis komisjon, millel ei ole ambitsioone, millel ei ole äh, mingeid poliitikaid, äh, kus arvestatakse riskidega, mis viiks edasi meie järgmist mitmeaastast finantsraamistikku. see on väga keerukas ja ma räägin sellest, äh, pidades silmas, keda meie siin esindame. tegemist on pigem meievaheliste aruteludega, äh, me ei peaks siin, vaid hoopis komisjoniga neid poliitilisi küsimusi arutama, sellepärast et äh, me peame hakkama komisjoniga käsitlema üksikuid küsimusi, peame lahti saama erinevatest äh, kahtlustest, kõhklustest, mis meil erinevate arvude osas on. ja kui lõpuks need kahtlused on kadunud ja selgus loodud, siis peame hakkama arutama ka üksikuid küsimusi eraldi komisjoniga. kolleeg Fernandes tegelikult juba ütles ära kõik, mis üldse ütelda on ühtekuuluvuspoliitika kohta, mina tahaksin lisada veel järgmise. meil on kohustus kinni pidada läbipaistvuspõhimõttest äh, ja seda äh, suhetes kodanikega. ehk siis meie arutelud peavad olema avalikud, avatud, ausad ja me peame arutama ka vastuolusid, kui vaja, aga me peame seda tegema kodanike ees, kõikide nende ees, kes ta see küsimus huvitab, siin pean silmas VKE-sid, ülikoole, teaduskeskusi, te kõik ja olete vastutavad Euroopa tuleviku eest, nagu minagi, eh, ja seda ka seoses VKE-de kõikide kodanikega sellepärast, et meie viime edasi Euroopat, meie kontinenti, aga eh, eh, mingit kindlust praegu ei ole. kui me tahame investeerida, arvutada eh, välja erinevad võimalused, siis ikkagi meie ülikoolid, meie teadusasutused teavad, peavad teadma, kuhu me läheme sellega vastasel juhul me ei suuda ka investeerida ja edasi liikuda. seega esimene samm, mis me peame astuma, on see, et nõuame, et komisjon edastaks meile tegelikud õiged arvud ja oleks valmis ka meiega alustama poliitilisi sisulisi arutelusid. aga nüüd peame tõesti sisuliste küsimuste juurde minema. aitäh, härra Kolmel, palun! aitäh, härra esimees. see, et meil on vaja usaldusväärseid andmeid ja et neid tuleb meile piisavalt edastada, sellega olen täiesti nõus ja seda on pidevalt ja piisavalt siin juba arutatud. ei ole mõistlik tõesti, et me ei saa arutada, sest meil ei ole numbreid, aga numbrite kõrval äh, on meil vaja ka tegelikult arvutusmeetodeid, sest kui kuskil toimuvad muudatused, ehm, võivad need muudatused olla põhjendatud, aga me ei saa sellest rääkida, kui me ei tea, mis on selle aluseks, me saame ainult spekuleerida. aga muidu tuleb mul tunnistada, et kõik see, mida ma siin kuulsin, läheb tegelikult asja tuumast mööda kui siin öeldakse, et komisjoni eesmärgid ei ole piisavalt kõrged, siis tegelikult vähemalt minu arvates unustatakse siin ära see, et komisjon kasutab arvutusmeetodeid, mille puhul nad eeldavad, et see on nende arvates realistlik ja et liikmesriigid on sellega nõus, ehk siis nõukogu. me võime muidugi siin küll elada teistest isoleeritult äh, aga siis me ei tea, mis on tegelik olukord. ja tegelikult väga paljudes valdkondades siin arutelus on minu arvates väga vale see, kui me kogu aeg ütleme, et meil tuleb investeerida selleks, et majandus toimiks ja kasvaks. see on täiesti vale lähenemine. majandus kasvab siis, kui meil on hästi lihtsad reeglid äh, ja neid on vähe, kui kõigil on head võimalused äh, edukad olla kuid Euroopa Liit ei saa majanduskeskkonda hakata asendama, sest siis me äratame kodanikest täiesti valesid ootuseid. me ei tohi liiga palju sekkuda, jah, investeeringud on head nendes valdkondades, kus meil on võimalik lisandväärtust toota, näiteks taristu ja teadustöö puhul, sellest võime juba praegu rääkida, selleks et õiged raskuspunktid paika panna minu arvates on see meie ülesanne ja vale on ka see, kui me ütleme, et me ei tohi rääkida enam netomaksja riikidest ja netokasusaaja riikidest, sest siis me ei räägi reaalsest olukorrast. meil on netomaksjaid ja netokasusaajaid ja ma kujutan endale väga hästi ette, et nõukogus ei ole siin ühehäälsust, mida üritatakse meile siin selgeks teha. meil on siin tõesti enamus, mis soovib rohkem raha kulutada kui ma näen, et ühed peavad olema netomaksjad ja teised netokasusaajad, siis on ilmselgelt konflikt kogu süsteemi sisse programmeeritud. seda tuleb mõista, seda ei tohi eirata, just sellepärast tuleb see ka panna meie töö keskmesse. Merci. aitäh, härra Tüpre. aitäh, teen lühidalt, sest ma juba sain sõna. nõustun kolleegidega, kes nõuavad võrreldavaid andmeid, arve, selleks, et me saaksime edasi töötada äh, teades, millega me tegeleme. siin on ka komisjoni teatis näiteks, kus öeldakse, kolmeteist protsendi võrra tõstetakse teadustöö valdkonnas välja, mitte viiskümmend, nagu teada anti, ning Erasmus plussi puhul seitsekümmend seitse, mitte kaks korda seitsekümmend seitse protsenti, nii et me peame tõesti teadma, millised on siis tegelikud alused ja arvud ja peame saama neid võrrelda. teiseks, te ise ütlesite ka seda, siin on teatud äh, peituse mäng käimas, sellepärast et kui me arvutame välja tõusud, siis tegelikult äh, ei olegi tegemist tõusuga, vaid äh, tegemist on kulutustega, mis muidu mujal aset leidsid, aga nüüd lähevad eelarve alla. kolmandaks, poliitiline mõte. me tahame mitmeaastase finantsraamistikuga lõpule jõuda enne valimisi, selline on parlamendi seisukoht. aga ma tahaksin ütelda, et kui me peame valijate ette minema teatud riikides ja selgitama, et vähendatakse põllumajanduspoliitika ühtekuuluvuspoliitika äh, osa, siis ma tõesti soovin teile palju edu järgmisteks valimisteks. jah, nagu härra Kolmel ütles, see on siis see nii-öelda reaalsuspõhine põhimõte. nüüd saab sõna härra Soole. Thank you, president um,. As it has been said aitäh! esimest, nagu siin on öeldud, on väga raske selget seisukohta võtta komisjoni ettepaneku kohta. meil on siin tõesti väga raske numbreid võrrelda ja meil ei ole kõiki detaile veel ja me ei tea ka, mis on spetsiifilised probleemid. aga siin on ka huvitavaid punkte selles ettepanekus, kuid üleüldiselt mulle tundub, et me laseme siin võimaluse käest või komisjon on vähemalt võimaluse käest lasknud. meile meil on siin erinevad mured, oleme kriitiliselt hinnanud äh, erinevaid punkte komisjoni ettepanekus. kui peaksin välja tooma meie peamised mured, siis toon välja kolm punkti. esiteks maht. ka meie jagame seisukohta, et selle eelarve eesmärgid ei ole piisavalt suured. teiseks komisjoni ettepanek on kasvatada kõigest kaks koma kaheksa protsenti eelarvet, see tõus on liiga väike, arvestades kõikide nende probleemidega, millega meil tuleb tegeleda ja ka poliitiliste eesmärkidega, mis meil on vaja püstitada nende probleemide lahendamiseks, nii et mahu osas äh, komisjoni ettepanek on väga kaugel sellest, mida meie parlamendis välja pakkusime, ehk siis üks koma kolm protsenti RKT-st. teiseks, solidaarsus. me leiame, et meil tuleb võidelda ebavõrdsuse vastu, lõhede vastu piirkondade vahel, inimeste vahel ja komisjoni poliitikaga soovitakse seda osa viie protsendi võrra kärpida ja ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ning ESF Plussi vahendeid tõstetakse ainult väga vähe. ja samal ajal noorte tööhõive algatus on kadunud, see on kokku pandud ESF Pluss programmiga ja meie leiame, et selline lähenemine on väga nõrk sellega ei ole võimalik võrrelda, võidelda lõhede vastu Euroopa Liidus. ja kolmas probleemide valdkond on meie fraktsiooni jaoks eelarve militariseerimine, see seitsekümmend miljardit eurot, mis vastavalt komisjoni ettepanekule läheksid siis Euroopa kaitsevõimesse. mina arvan, et me peaksime siiski olema võimelised kaitsma parlamendi seisukohta, seda kahte algatusraportit, mis me võtsime paar kuud tagasi vastu. ja meil tuleb kaitsta ka selle ettepaneku põhilist sisu. ja minu jaoks on see väga tähtis. olen sellest rääkinud ka nõukoguga et me peame hoolitsema selle toetuse eest, mille me saime nendele raportitele paar kuud tagasi täiskogul, et see toetus säiliks, et meil oleks poliitiline tahe suurte eesmärkidega eelarvet, suuremate eesmärkidega eelarvet kaitsta. aitäh, härra Tsooni! Grazie, eh, president! aitäh! üks üldine märkus, ma kuulasin ära kolleegid kes ütlesid, et meie arutelu ei ole praegu väga mõttekas, võttes arvesse, et meil ei ole arve. aga ma ei ole päris nõus, sellepärast et äh, üldised äh, jooned äh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks komisjoni poolt tunduvad olevat päris selged meil ei ole jah täpseid arve, mis võimaldaksid lõpliku hinnangu anda, aga üldised jooned on päris selged ja üldiselt ma olen mures ja ma leian, et praegune ettepanek ei ole vastuvõetav ja päris kaugel sellest, mida kodanikud Euroopas soovivad. see võib osutuda probleemiks, nagu keegi siin ka meelde tuletas, kui jõuame kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani ja järgmiste valimisteni ma arvan, et siin on päris palju tööd veel vaja ära teha selleks, et see mitmeaastane finantsraamistik vastaks rohkem sellele, mida meie kodanikud soovivad. tahaksin teha ka paar kommentaari veel. esimene asi, mis minu meelest ei ole mõttekas, on see, et me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust ja selle tõstmisest ja samas kodanikud teavad, et alates märtsist kaks tuhat üheksateist liikmesriigid liikmesriikide arv muutub kahekümne kaheksalt kahekümne seitsmele. ning sellest tulenevalt eh, tuleks eh, ka Euroopa Liidu eelarvet juhtida samamoodi, nagu eh, hea pereisa oma perekonnavarasid juhib. ehk siis, kui viie liikme asemel on peres neli liiget, siis kõige arukam oleks ikkagi vähendada ka kulutusi, seda sellepärast, et ilmselgelt ka vajadused vähenevad. see on esimene asi, mida mina poliitiliselt ei suuda mõista. mina eeldaksin, et eelarve väheneb äh, arvudes. komisjoni äh, üldiste äh, suuniste kohta ütleksin, et me peame mõistma, kuidas on teatud fondid seotud omavahel ja kuidas neid juhitakse liikmesriikide poolt samuti? siin räägitakse teatud õigusriigi küsimustest ja muust, volinik Oettinger ja Juncker samuti ütlesid, et see ei ole miski, mida soovitakse, ei soovita karistada liikmesriike, aga komisjon eh, on kontrolle läbi viinud kahe liikmesriigi kohta ja see tunduks olevat igati ka legitiimne. stabiliseerimisfondid euroala jaoks ja reformide jaoks, kui me nüüd kohustame liikmesriike eraldama öö, eh, vabandust, kui me sunnime liikmesriike reforme läbi viima ja selle alusel raha eraldame, siis see ei tundu olevat võib-olla kõige asjalikum. samuti ühtekuuluvus äh, äh, poliitika. siin kokkuhoidmine ja kärped äh, tekitaksid raskusi eriti just põllumajandussektoris, sellepärast et põllumajandus on praegugi läbimas väga keerukaid aegu. pean silmas kas või seda, mis Itaalias toimub, Venemaa äh, sanktsioonid ja nii edasi ning siin siis ÜPP vähendamine oleks täiesti äh, katastroofiline selle sektori jaoks. teistes liikmesriikides, äh, kus areng on maha jäänu, me näeme tegelikult äh, ka SKT sõltub suuresti rohkem kui Itaalias põllumajandusest. nüüd ühtekuuluvuspoliitika juurde tulles jällegi sama asi ühtekuuluvuspoliitika mõjutaks eelkõige äh, just ähm, veel arenevaid regioone, kuid ka neid, äh, mis praegu kasutavad neid vahendeid selleks, et veelgi enam arengut toetada ka kaitseküsimuste kohta. sellise eelarve koostamine praeguses olukorras, kus me näeme, et meie liikmesriikide ähm, kaitsepoliitilised suundumused on erinevad, oleks äh, natukene problemaatiline. halduskulutuste puhul tahaksin ütelda, et esimese ettepaneku puhul ma näen, et seitsme aasta jooksul on tegelikult halduskulud olnud väga olulised, seega me peame kodanikele ka selgitama seda küsimust ja lõpetuseks liitumiseelsed vahendid ka siinkohal ma näen, et neid peaks tõstma, ajalooliselt neljakümne, viiekümne protsendi ulatuses on need Türgile suunatud, aga võttes arvesse rahvusvahelist olukorda, ka seda, mis praegustel tundidelgi toimub Türgis, siis võib-olla saaksime ka siin midagi ümber muuta ja ma arvan, et me peaksime võib-olla mitte niivõrd palju äh, võib-olla ei ole õige, et me niivõrd palju nõuame oma õigusriigi küsimustes omaenda liikmesriikidelt, aga samas eraldame nii palju vahendeid äh, veel liitumata riikidele, kui nemad täielikult eiravad õigusriigi põhimõtteid. aitäh, nüüd oleme lõpetanud variraportööridega. ja siin teeksin siis järgmise järelduse. Te olete üle kinnitanud selle, mis me otsustasime ära koordinaatoritega, nimelt saadame protestikirja volinikule, sellepärast et kui tema meid külastas kolmandal mail siin komisjonis, siis ta nõustus sellega, et järgmise nädala esmaspäeval juba oleksid pidanud meie meeskonnad kokku saama ja me oleksime siis pidanud saama võrreldavad arvud komisjonilt, seda aga ei toimunud Äh, on tekkinud viivitus ja see viivitus on äh, igati heaks põhjuseks, miks ma peaksin protesteerima ja saadan selle kirja juba täna pärastlõunal volinik Oettingerile. nüüd aga läheme vaba mikrofoni juurde. härra Kaier. aitäh, esimees. ma toetan kolleegide arvamust, et meil on tõesti vaja numbreid võrrelda. aga ma teeksin ka ettepaneku, et äh, kui seda on väga raske tehnilisel tasandil teha, siis äkki me korraldaksime uuesti selle menetluse, mille me tegime ametiperioodi alguses, siis kui teist sai selle komisjoni esimees, härra esimees, ehk et me korraldame seminari ja siis saavad ka saadikud sinna kohale tulla sest siis oleks meil ka võimalus teatud punktide kohta tehnilisi järelpärimisi teha. ja ma arvan, et tegelikult tasuks ka nõukogu kohale kutsuda, sest kui me räägime numbrite võrreldavusest, siis on ju väga tähtis, et kõik kolm institutsiooni saaksid ühise tõlgendusaluse. ma ei taha nüüd tekitada olukorda, kus me kolmepoolsetel läbirääkimistel tunde nõukogu esindajatega kakleme selle üle, millised numbrid on siis äh, tõepärased ja usaldusväärsed ja millised on kõigest tõlgenduslikud ja kes on selles komisjonis juba kauem liikmed olnud, teavad, et selliseid olukordi on juba paar korda ette tulnud. tahaksin öelda ka seda, et äh, kõik ei ole siin võib-olla äh, Äh, pahatahtlikkuse süü, sellepärast et äh, brittide lahkumisega parameetrid nihkuvad. ma natukene aega tagasi käisin ühel seminaril, kus oli ka Leedu saatkonna esindaja, kes ütles, et Leedust on saamas netoma-, netomaksja. kui vaadata seda olukorda, siis seda on võimalik ette kujutada, see on täiesti võimalik, sellepärast et Euroopa Liidu RKT langeb, kui selline tugev majanduskeskkond nagu Ühendkuningriik lahkub. seega keskmine langeb, see on palju madalam kui praeguses finantsraamistikus ja see tähendab ka seda, et rahavoogude äh, paigutumine muutub, nii et kui me hakkame siin rääkima võrreldavusest, siis äh, ei ole nüüd nii, et läheks nagu teatris äh, lavakardinad lahti ja kõik saab selgeks, nii ei ole. ja sellepärast äh, tuleb meil tõesti mõelda selle peale, et isegi kui me soovime võrrelda ja võrreldatavust tagada, tuleb siiski arvestada ka sellega, et alused on muutunud, need alused, mida komisjon kasutab. see on eriti tähtis, kui mõtleme selle peale, et Saksa rahandusministeerium kogu aeg Saksa rahvast äh, šokeerib sellega, kui suur on nüüd Saksamaa koormus. jah, me panime koalitsioonilepingusse kirja, et Saksamaa on nõus rohkem äh, Euroopa Liidule maksma, võite mind selle eest tänada, mina olin see, kes koalitsiooniläbirääkimistel selle ettepaneku tegi ja selle eest võitles. see on nüüd koalitsioonilepingus kirjas ja äh, ja Schäuble aga rahandusministeeriumis äh, vastutab selle äh, Äh, ülekande eest, mitte aga Välisministeeriumis on meie käes ja siis nad kasutavad siin erinevaid trikke, äh, statistilisi trikke näidatakse kuidas, kuidas kakskümmend kaheksa protsenti juba makstakse rohkem, mis tegelikult ei ole õige. nii et tõesti, meil on vaja ka täpselt nõukoguga kokku leppida, et mis on see alus, millest lähtutakse nii et isegi, kui me soovime võrrelda, ärge unustage ka neid punkte, mis ma välja tõin ja minu jaoks äh, ei ole tähtis mõõta mitte ainult muutunud rahavoogusid, sest äh, siin juba öeldi, et noh, see tõus ja see kärpimine ei ole vastuvõetav, vaid me peame pigem rohkem tegelema sellega, mis on programmide sisu, mis seal muutub. sellest olen siiamaani liiga vähe kuulnud. ja veel üks äh, viide minu poolt netomaksjate ja netokasusaajate kohta ja seda ütlen nüüd täiesti teadlikult Saksa saadikuna. tegemist on aruteluga, mis kuulub kahekümnendasse sajandisse. muidugi on rahavoogusid, härra Kölmel nüüd küll lahkub kohe selle peale, aga on rahavoogusid, mida ei saa mõõta. Ateenasse ehitatud lennujaam, mida oli vaja ehitada olümpiamängudeks, selle ehitas firma minu kodulinnast Essenist, nii et põhimõtteliselt äh, raha läks Saksa eelarvest Euroopa eelarvesse, Euroopa eelarvest Kreeka eelarvesse ja Kreeka eelarvest siis ESM-i eh, ettevõttesse Hochtief ja selle ettevõtte tütarfirma haldab seda lennujaama siiamaani ja tõesti ei ole võimalik seda rahavoogude liikumist mõõdeta, mõõta. nii et kõik need arutelud, et kes nüüd palju saab, kuidas raha liikus, see on täiesti üheksateistkümnendast sajandist ja mul on väga hea meel, et Saksa arutelu on nüüd hakanud natukene äh, hakanud lähenema ühisturul valitsevatele tegelikele oludele tahaksin tervitada proua Calvinot, kes liitus meiega ja kes äh, soovib nüüd ka sõna saada. Teile ka ei õnnestunud kuulata proua Tomaa sõnavõttu. kas te saaksite kolmekümne sekundiga, proua Tomaa, kokku võtta öö, äh, oma sõnumi? mõtlesin, et te teete seda ise, lugupeetud esimees, kuna ma ei olnud ka ainukene, kes sõna võttis, aga jah, proua Calvino, probleem, millega me silmitsi seisame, on järgmine. meil on jäänud mulje, et komisjoni sõnade ja arvude vahel on tekkinud väike, isegi mitte väike, vaid tõsine probleem. probleem sellepärast, et äh, kui me neid arve lähemalt vaatame, siis äh, tundub, et need ei ole päris äh, vastavad siin äh, räägitakse pigem euro jooksevväärtusest, mitte püsivväärtusest. samuti äh, varieeritakse kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa liikmelise Euroopaga äh, teaduse valdkonnas ja lisaks sellele samuti laed sada neliteist muuhulgas ja muu ning ka arengufond, mille siiani leve ei olnud, aga selle lisamine viib meid äh, ühe koma null kaheksani tulevase finantsraamistiku jaoks, nii et ja ka Oettingeriga rääkisime sellest, me tahaksime, et meil oleksime me saaksime selge ülevaate sellest, eh, millega on tegemist, milliste arvudega on tegemist, nii et me saaksime tõsiselt neid küsimusi arutada. ning saaksime töötada selle põhjal, mis meil on, eh, mille kohta ettepanekud on tehtud, siiani meil neid andmeid ei ole. aitäh, proua Tooma, esimene versioon oli eh, teravam. aga jah, hästi Teil kahjuks äh, läks kaduma see esimene visand. aga palun, proua Kalvinio. jah, aitäh. aga ärge muretsege, minu kolleegid juba andsid mulle ülevaate esimestest sõnavõtetest, aga hindan väga sellest, et proua tema, Toma oli väga äh, kena ja viisakas, äh, nagu ta ikka on, sest et me kõik oleme samas paadis tegelikult Lähen inglise keelele üle. ma olen väga tänulik härra Kaierile, mul on väga kahju, et ta lahkus, aga ta tõstatas tõesti kõige tähtsama küsimuse arutelu läbipaistvuse ja võrreldatavuse üle. mul on kolm märkust selleks, et reageerida kolleegide kommentaaridele. kõigepealt, meil on sadu tuhandeid numbreid. me võime arvutusi teha väga erinevatel viisidel ja kõik need arvutused on arvatavasti ka õiged. nii et me üritame lihtsustada tööd, see oli see, mida me ka üritasime teha, tahtsime tööd lihtsustada ja teha komisjoni ettepaneku võimalikult läbipaistvana. aga olen nõus, et tehnilist tööd tuleb ka edasi teha ja ma saan aru, et tehnilised arutelud on ette nähtud kahekümne neljandaks maiks, kuid toimub tehniline kohtumine. aga kui vaja, olen valmis alati tulema siia äh, kõike esitlema nii, nagu teile sobib. kui te tunnete, et te olete valmis ja tahate saada selgust, ja kõik dokumendid, mida edastatakse nõukogule, edastatakse ka parlamendile nii et mis puudutab meid, täielik selgus ja nõukogu ja parlamendi võrdne kohtlemine kõikide dokumentide osas. me tõesti võrreldatavuse tabeli kallal teeme tööd, aga nagu härra Kaier ütles, me peame olema ettevaatlikud sest praegu me liigume eelarvelt, mis oli mõeldud kahekümne kaheksale riigile, üle eelarvele, mis on kahekümne seitsmele riigile ja sellega on tegemist kahe täiesti erineva äh, eelarvega, tegemist on kaasaegse eelarvega kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. nii et ei saa lihtsalt numbreid üle võtta ja neid võrdlema hakata peale selle oleme me väga palju ka eelarvet lihtsustanud ja äh, programme kokku pannud, nii et äh, osad programmid ei ole enam samad nagu praegusel programmiperioodil. ja mitte seda mitte selleks, et siin vett sogada, vaid selleks, mida on see parlament ka siin nõudnud, et äh, eelarvet oleks võimalik äh, lihtsamalt lugeda, kus oleks selged prioriteedid paigas ja komisjon üritas seda teha jällegi olen valmis tei-, siia tulema ja seda selgitama, kuidas eelarve ülesehitus on muutunud metodoloogia ühtekuuluvus ja põllumajanduspoliitika osas, saan aru, et need on siis need kaks poliitikavaldkonda, mis on siin kõige rohkem emotsioone tekitanud ja härra Debre väga selgelt tõi välja ka põhilised poliitilised küsimused. meil tuleb võtta praegune mitmeaastane finantsraamistik ja siis viies aastasse kaks tuhat kakskümmend, mis on siis äh, selle programmiperioodi viimane aasta ja siis peame seal sellel aastal maha võtma Ühendkuningriigi panused. teatud programmide puhul on see lihtsam, nagu näiteks ühtekuuluvuse põllumajanduse puhul on kindlad maksed, mida saab maha võtta, aga teiste programmide puhul on kõigest prognoosid. ja komisjon ei ole saanud siia neid kindlaid numbreid paika panna, sest tegemist on prognoosidega ja selle põhjal me siis arvutasime välja ka muudatused. ja need on need numbrid, mis siis ka avalikustati. nii et ma tahaksin toonitada, et me ei tohiks siin üle reageerida, ilma et me ei ole vaadanud seda tähtsat osa, et ka Ühendkuningriik tuleb järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust välja võtta. teine kommentaar ma kutsuksin kõiki üles mitte keskenduma ja ma saan aru, kui atraktiivne on see RKT protsendimäär. aga meie ütleme liikmesriikidele ja tegelikult kõik liikmesriigid on ka siinkohas esindatud, et ärgem kasutagem seda ühte protsenti, seda numbrit, sest see ei peegelda ei vajadusi ega ka seda, et SKT muutub ja miks me peame jääma mingi protsendi juurde Need ähm, numbrid, mis on komisjoni ettepanekus, olid sellel nädalal, kui ettepanekut esitleti, üks koma üks, üks, üks, neli protsenti SKT-st. see oli prognoos sellel päeval, kui ettepanek tehti aga kui me võrdleme samu numbreid eelmise aasta prognoosiga, siis võib-olla oleks olnud see protsendimäär olnud üks koma viisteist või üks koma kuusteist nii et ärgem keskendugem pimesilmi mingile numbrile. sest see ei ole õige võrdlustäis ja mis saab siis, kui RKT väheneb tulevikus? see, mida meie oleme välja pakkunud, on ettepanek, mis on realistlik ja pragmaatiline ja mis vastab nominaalväärtusena umbes viieteist protsendile tõusule nii et mitmeaastane finantsraamistik pluss äh, äh arengufond on umbes äh, viisteist äh, protsenti tõusu, see on ka kooskõlas inflatsiooniga, nii et tegelikult eelarve püsivate hindadega on sama, aga samal ajal lahkub üks liikmesriik. ja eelarve kui selline jääb samale tasele püsivate hindadega nii et me võime seda vaadata kahe erineva nurga alt. ta on äh, vastutustundlik, äh, pragmaatiline, realistlik ja mõni teine ütleb, et äh, see on parem, sellepärast et üks liikmesriik lahkub. ma võin teile öelda, et esmaspäeval üldasjade nõukogus väga paljud liikmesriigid ütlesid, et väiksem liit, väiksem eelarve, see ei ole komisjoni seisukoht. üritan teil siin natukene taustasüsteemi luua sellele arutelule. kolmas punkt me üritasime tõesti tagada õiglust ja tasakaalu. seda on väga palju Euroopa Parlament välja toonud ja see on ka väga tähtis, kui peame arutelusid kahekümne seitsme liikmesriigiga. komisjon on mitmeid kordi öelnud, et Brexitiga tekkiv lõhe sissetuleku poole peal ei tohi endaga kaasa tuua seda, et täpselt sama summa võrra vähendatakse eelarvet nii et me ütlesime viiskümmend ja viiskümmend protsenti, viiskümmend protsenti lõhest äh, kärbitakse, suunatakse ümber ja viiskümmend protsenti on uut raha. see on see lähenemine, mis on komisjoni ettepaneku taga ja me ütlesime, et tegemist on õiglase ettepanekuga ja sellepärast ei ole ka mitte mingit põhjust tagasimakseid teha ja tegime ettepaneku tagasimaksed ära kaotada. ja nagu härra Kaier ütles see nominaalselt kõrgem eelarve tähendab seda, et esimesel aastal liikmesriigid peavad maksma rohkem, kui ei ole kohandusi ja just sellepärast me teeme selle samm-sammulise kohanemise. see ei puuduta õiglust, vaid me lihtsalt üritame vältida seda, et ühel aastal on hüpe nii suur nüüd oma vahendid tean, et parlamendi jaoks on see väga tähtis küsimus ja komisjon on tõesti väga palju pingutanud, et siin ettepanekut teha. meie jaoks õiglus ja tasakaal on väga tähtis. ja kui me räägime teatud liikmesriikidega, siis me ütleme neile, et kui vaadata äh, riiklike panuste suurendamist, siis ei ole siin vaja vaadata nominaalväärtusi, siin räägiti kolmekümnest protsendist näiteks. ei ole mõtet seda niimoodi vaadata, et tegemist on eelarvega seitsme aasta jaoks, siin on inflatsioon, SKT tõus, äh, siis samamoodi tagasimaksete ärakaotamine, sissetulekute tasakaalustamine mõjutab seda ja samamoodi ka lisakulutused, nii et ärgem ajagem seda kõike segamini, nii et me ütleme, et vaadake seda äh, reaalsete faktide taustal. nii et äh, kui rääkida nominaalväärsusest või reaalsetest faktidest, siis see on õigustatud, see on lihtsalt see, et me vaatame reaalset olukorda erineva nurga alt. ja just sellepärast ongi teatises nominaalväärtused paigas ja ette ettepanek äh, siis tegelike faktide taustal ja ettepaneku siis avalikustasime mõlema vaatevinkli alt, nii et see oleks nii-öelda lähtepunkt, et mis oleks parimad prognoosid, mida me saaksime teha mõlemale eelarve eest vastutavale institutsioonile, aga vaadake seda kui uut eelarvet teistsuguse Euroopa jaoks, kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks, mille ülesehitus on täiesti teistsugune. nii et keskenduda siin lihtsalt võrdlemisele Äh, tekitab probleeme. aga nagu öeldud, tagame täieliku läbipaistvuse, võite sellega arvestada ja nagu ma juba alguses ütlesin, olen valmis uuesti siia tulema ja teile seda selgitama ja tooma välja võib-olla ka nüansse, mida kohe ei ole võimalik näha, aga mis on väga tähtsad, kuna me praegusel hetkel õigusloomelist alust välja töötame. aitäh! aitäh äh, proua peadirektorile. me oleme pettunud natukene seetõttu, et kui volinik tuli siia tutvustama kolmandal mail neljapäeval eelarvet, siis ta lubas, et teie meeskond ja meie meeskond ehk siis eelarvekomisjoni sekretäriaat saaks komisjoni meeskonnaga kohtuda juba järgneval esmaspäeval just nimelt selleks, et et äh, oleks võimalik arve võrrelda, aga mitte midagi ei toimunud. me oleme selles pettunud ja pahased. sest et äh, siin arutelus on nüüd väga palju kahtlusi tekkinud, aga see ei vasta jällegi sellele, mida me sooviksime oma tööga saavutada. seega kas oleks võimalik saada vastavad arvud, mis võimaldaksid meile võrdlused läbi viia? kui te näiteks arvutate välja kaks tuhat kakskümmend äh, krediidi kulutuste arengud, äh, siis te võtate välja Suurbritannia, jah, see on muidugi hea, aga siin me räägime ka äh, hangetest ning äh, Suurbritannia Ühendkuningriikide omad olid äh, tihti kõige paremad, aga võib-olla oleks võimalik vaidlustada ikkagi selliseid äh, võrdlusi. annan nüüd sõna esinaine Kresslale. aitäh, esimees! tahaksin siin arutelus öelda, et jah, vaga soov on saada rohkem raha, aga tuleb ka küsida, mille jaoks rohkem raha. ja kui me vaatame nüüd Kontrollikoja aruandeid, ükskõik kas ühtekuuluvuspoliitika, põllumajanduspoliitika ja teiste tähtsate poliitikavaldkondade kohta, eile eelarve kontrolli komisjonis rääkisime me kaheksakümmend kaheksakümnest miljonist, mida makstakse otsetoetustena välja siis nüüd, kui tõesti uskuda, et see kõik on väga tore, siis on see väga vale uskumine. tõesti, vaadake, tehke silmad lahti, vaadake, milline on tegelik olukord. lugege neid aruandeid selleks, et lõpeks ära see vale arvamine, et rahaga on võimalik kõike saavutada. nii see ei ole. nii kahju, kui sellest ka poleks. nii et sellepärast tõesti, meil on vaja siin mõõdutunnet. raha on piisavalt ja me peame kõik töötama selle nimel, et seda raha kulutatakse paremini ja eesmärgipäraselt ja põllumajanduspoliitikas kümme protsenti kõige suurematest ettevõtetest saavad ka üheksakümmend protsenti vahenditest. mind šokeerib iga kord see, et nii paljud inimesed võitlevad ikka veel selle eest, et sinna rohkem raha saada. kõik sõltub ju sellest, milline on uus põllumajanduspoliitika, just sellepärast tulebki vaadata, kas juba planeeritud, investeeritud on ka mõistlikud ja seda saab teha siis, kui meil on õiguslikud tekstid selle kohta edastatud. Need tulevad ju kahe-kolme nädala pärast, nii et ärge hakake praegu kõike jalge alla trampima ainult sellepärast, et meile tundub, et meil ei ole piisavalt raha ja me ei ole piisavalt ära teinud mina usun, et raha on piisavalt ja ühtekuuluvuspoliitika on olnud edukas. regionaalarengu peadirektoraat on näiteks teinud väga huvitava aruande Visegradi riikide kohta. kõige edukam riik on Tšehhi Vabariik, seal on tööpuudus kolm protsenti, Euroopa Liidus kõige madalam, Poolas viis protsenti ei ole ju nii, et me siin oleksime praegu vaesusest kokku varisemas, et me olen, meil oleks siin kolmanda maailma riigid Euroopa Liidus. kolme, need riigid on olnud kolm viimastel aastatel väga edukad, nad on, on raha väga edukalt kulutanud, nii et äh, kui me teeme nüüd näo, et peame jätkama nagu vanamoodi, siis on see täiesti mõõdutundetu, eriti kui vaadata, kuidas on olukord arenenud, nii et tõesti vaadake, milline on reaalne olukord. minu jaoks on see väga tähtis, sest ma arvan, et me tegelikult kurname administratsiooniga sellega, kui nad peavad kogu aeg seda raha ümber paigutama, kui ma vaatan näiteks, kui palju on meil siin kasutamata vahendeid ainult sellepärast, et äh, administratsioon ei suuda seda ära kulutada, vahel on ka mõtted täiesti otsas, nii et polegi seda kuhugi panna. nii et meil ei ole vaja rohkem raha. peame pöörama pilgud rohkem lõunapoolsete riikide poole, nii see lihtsalt on, sest võrreldes Ida-Euroopaga on nad öö, äh, ülejäänud teistest riikidest maha jäänud, nii et meil ei ole siin vaja rohkem raha, vaid tuleb teha natuke ümberpaigutusi. ja sellepärast ma olen natukene pettunud selles tervikpaketis, sest ma näen, et praeguseid projekte ei ole piisavalt analüseerinud. proua Karvinio, ma tõesti lugesin seda dokumenti, aga te ei ole ju programme analüüsinud, te ei ole öelnud, kuidas seda edu hinnata või öelda, et mis siis nii edukas ei olnud. mul on sellest väga kahju et me nüüd jällegi pimesi päi hakkame tegelema uute programmidega, sellest on väga kahju. see ei tule sellele arutelule kasuks. ja tõesti, väga hea oleks, kui me hakkaksime hindama ka õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist ja et komisjon leiaks ka võimaluse, et äh, Euroopa Liidu vahendite kasutamine ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine oleks omavahel seotud. see on minu jaoks väga tähtis, sellepärast et äh, meil on siin nii-öelda legaalsed süsteemid üles töötatud teatud liikmesriikides. me kuuleme näiteks illegaalsetest parteide rahastamisest Euroopa vahenditega ja tavameetoditega on meil väga raske seda välja selgitada. just sellepärast on väga tähtis, et nüüd ka arengufond eelarvesse sisse viidi, ma arvan, et tegelikult arengufondi jaoks on see väga hea, et äh, parlament ka nende eelarvet aitab koostada ja selle üle järelevalvet teostab. peale selle tahaksin öelda, et tõesti ärge hoidke kinni vanast Euroopast, meil on uued kolossaalsed probleemid ja meil on vaja olemasolevate programmide vahendeid ümber paigutada ja ma ei usu, et äh, kedagi üllatab, et ma ütlen nüüd, et ma oleks veelgi rohkem tahtnud ümber paigutada, kui volinik oli selleks valmis, aga pakett on hea, muidugi alati saab paremini, aga minu arvates on täiesti vale, kui me nüüd hakkame kõike maha materdama ja hiljem hakkame siis lihtsalt tegelema ja hiljem oleme nende käepikenduseks, kes muudatusi ei soovi. mis puudutab nüüd Ühendkuningriigi lahkumist, see on sama, kui kakskümmend väiksemat riiki lahkuks. ma arvan, et me ei ole tegelikult päriselt aru saanud, mida Brexit tähendab aga ma arvan, et nüüd tuleb hakata sellest aru saama, milline suur haav on Ühendkuningriigi lahkumine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 et ta oli valmis oma ettepanekuid, oma ettepanekusse panema ka meie muudatusettepanekuid. kui vaadata seda aruannet, siis küll ei jää muljet, et komisjon meie ettepanekutega oleks arvestanud. ja just sellepärast tuleb meil kogu seda küsimust sügavamalt arutada. komisjon on põhimõtteliselt loonud nüüd sellise illusiooni, et teatud äh, liikmesriigid äh, panustavad vähem ja saavad vähem panustada kui teised. aga teiselt poolt on vaja nüüd see illusioon äh, reaalselt ellu viia. miks mitte kasutada Monti rühma omavahendite mudelit äh, selleks? Pariisi kokkulepe on midagi, millele on allkiri antud, see on olemas, aga meil ei ole meetmeid Monti rühm aga töötas välja suurepärased meetmed, millest üks oli see, et sisse viiakse CO2 maks piiridel. kui kolmandad riigid äh, ekspordivad kaupu Euroopa Liitu, mis on toodetud keskkonnavaenulikes tingimustes, siis me peaksime olema võimelised neid kaupu maksustama see oleks hea selleks, et Pariisi kokkuleppe eesmärke saavutada, me saaksime eelarvesse raha ja Euroopa ettevõtetel oleksid äh, kolmandate riikide ettevõtetega võrdsed tingimused. ja me ikka veel ei tea, miks seda ettepanekut ei ole omavahendite ettepanekusse kaasatud. mulle valmistab muret, et Monti rühm äh, tallas siin tühja tuult proua Kressle mainis õiglaseid reegleid, seda, et meil on vaja õiglaseid reegleid. mina olen pigem majandusteadlane kui talunik. aga meil on siin talunikele õiglased reeglid ja suurte riikide soosimisega ohustame me vaesemaid riike, talunikke vaestes riikides. ma arvan, et meil oleks vaja siin tõesti korralikke reegleid. viissada viiskümmend viis miljonit eurot ülejäägina on ka põhjus, miks järgnevatel aastatel liikmesriigid peaksid vähem maksma. selline ülejääk peaks jääma Euroopa Liidu eelarvesse, seda ei tohiks liikmesriikidele tagasi maksta. sest meil on siin väga palju erinevaid äh, probleeme, meil on Aafrika usaldusfond loodud ja siis äkitselt me avastame, et meil ei ole sinna mitte mingit raha sisse suunata. me ei tohiks anda raha liikmesriikidele tagasi. Need äh, ülejääkidest tulenevad tasaarveldused toovad tegelikult äh, endaga kaasa selle, et bürokraatiamasin üritseb, üritab hoolitseda selle eest, et äh, raha jääks üle ja seda oleks võimalik ta-, maksta tagasi liikmesriikide, see ei ole kellegi huvides ja nüüd on meil võimalik luua midagi, mis toimib ja mis on kasulik. Si, monsieur Vart suur tänu, härra Howard. tänan, esimees. ma tuleksin tagasi pettumuse teema juurde. kui komisjon tegi teatavaks kolmandal mail oma ettepaneku, oli kõik väga põnev, kasvas äh, Erasmus ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. ja mina tervitasin seda loomulikult. loomulikult. aga nähkem ka seda, et kui komisjon teadis, et oleks teadnud jaanuaris juba nendest tõusudest, see aeg, neli kuud, ei ole väga pikk aeg võrrelda seitsmeaastase raamistikuga. kui seda oleks juba teatud, siis ju midagi pidi ju teatama juba. miks siis komisjoni president rääkis kogu aeg kolmekordistamisest nende programmide puhul. miks volinik Oettinger käis eelarvekomisjonis, rääkis kahekordistamisest? kui tegelikult on tõus viiskümmend protsenti, kui me saame uskuda arve. mina tulen lihtsast maailmast ja seal oleks väga, nimetatakse seda väga halvaks äh, ootuste haldamiseks. miks nii teha? ja jälle minu lihtsas maailmas. kaks aastat tagasi juba Ühendkuningriigis tegi oma väga rumala otsuse lahkuda Euroopa Liidust. aga see on juba päris pikk aeg selleks, et mõelda, mis tagajärjed on üksikasjaliselt järgmisele seitsmeaastasele eelarvele ja jällegi oleks ju mõistlik oodata, et meie, kes me siin ootame poliitikutena, küsime neid küsimusi. seega minu meelest ei saa lihtsalt olla nii, et komisjon ütleb, oh, see kõik on väga keeruline. me justkui nagu ei oleks seda oodatud. ja nüüd siis tulevad need arvud. see on, see on, on lihtsalt naiivne meile kas lihtsalt aetakse puru silma või on tegemist ebapädevusega või siin on midagi või see varjab midagi. ja veel on neid valdkondi, mis valmistavad pettumuse. kulud, tundub, et näiteks ei mainita näiteks lastegarantiid, mis on, oli ka parlamendi resolutsioonis väga halb. ja samuti ei ole siin Äh, üleminekufondi kohta söetööstuselt. jällegi väga kahju, sest kui me tõsiselt võtame oma kliimaalaseid kohustusi, siis peaksime tõsiselt ka selgitama, kuidas seda teoks teha. vaatame kas või Ühendkuningriik äh, loobus söe kasutamisest. ja siis me saame aru, et üleminekumeetmed on, on täiesti otsustava tähtsusega. jällegi kena dokumendipakk, aga siin puudub äh, loogika nende otsuste osas, kui parlament ütles, et meil on vaja kolmekümne protsendilist kliimakohustuste arvessevõtmist, jõudsime kahekümne viie protsendini kuulamisel. härra esimees, ma olen kindel, te mäletate, siin te sõnastati kahtlusi selles osas, kui, mida me praegu oleme ära teinud. aga mis, mis põhjendus on sellel, et meil on nüüd kakskümmend viis protsenti kolmekümne asemel, mida parlament soovis näha? ja LIFE fond tõus on olemas, aga mitte sugugi nii palju kui selles valdkonnas, mida oleks vaja, mis on täielikult suunatud kliimategevusele. nii et on põhjust pettumuseks ja meil on veel ees suur töö, enne kui me lõpule jõuame. aga ei tahaks lõpetada ilma Brexitita. vaatame arve. mina arvan, et lähikuudel näeme, et Ühendkuningriik lõpuks hakkab siiski maksma sisse programmidesse, milles ta tahab osaleda. härra esimees, muide ma ka kir-, kirjutasin Briti ministrile Erasmuse kohta ja ei ole vastust saanud, see teid ilmselt ei üllata. Ühendkuningriik, ma arvan, osaleb järgmise eelarve programmides ja valitsus ilmselt on mingil hetkel valmis seda ka tunnistama. ma ei tea, mis saab Norra äh, praegusest sissemaksest, aga pikaajalise selguse mõttes oleks hea, kui Ühendkuningriigi panus ei läheks mitte eelarvesse ja näitaks läbipaistvalt, mida Ühendkuningriik saab, siis ka vastavalt tagasi. ja suur tänu, et kuulasite mind ära. proua Kadasabal. tänan väga tahaksin tänada komisjoni ja proua Calviniot see, sellest, et ta andis vähemalt äh, mingisuguseid selgitusi selle kohta, kuidas komisjon toimis. ma mõistan äh, proua Calvinio sõnu, et meil on uus eelarve, selles on uus struktuur ja et, äh, et, et võrdlusi koostada ongi raske ja tulen tagasi härra Havati juurde. esimene, kes kes eelarvest rääkis, olidki Juncker ja, ja Oettinger, et see ole üks koma üks, üks või kuni üks koma üks, üks, üheksa. aga need on need arvud, millel me oleme tuginenud, kuigi mulle ka ei meeldi RKT-l tuginemine. volinikud, volinik on rääkinud viieprotsendilisest kärpest või sajaprotsendilisest tõusust kõigepealt siis tulekski kontrollida, kas see vastab tõsiasjadele, kust need arvud on tulnud, arve saab ju võrrelda erinevatel viisidel ja on üsna selge, et arvude äh, võrdlust kasutada ka selleks, et mingit sõnumit edastada. vähemalt aga võiksime kasutada sarnast metoodikat kui me võrdleme MFF-i MFF-iga, teeme seda siis kõige puhul, kui me võrdleme, kui me räägime eelarvest ilma Ühendkuningriigita, siis teeme seda kõigi asjade puhul ka. ma saan aru, et väga keeruline on hinnata osalust eh, Euroopa Liidu programmides, aga kasutagem hinnanguid. kui tegemist on püsivate hindadega, siis nad on püsivad hinnad, kui nad on jooksvad hinnast, nad on jooksvad hinnad. aga võtkem sama aluse, sest olenevalt programmidest kasutatakse võrdluseks erinevaid kriteeriume ja selles seisnebki raskus. ja veel üks märkus. kui jah, võrd-, jah, võrdleme jooksvaid hindu, kuid see siiski ei anna pilti toimuvast, see ei ole mitte sama, kui me võrdleme aasta kaks tuhat neliteist hindu aasta kaks tuhat seitseteist hindadega. kui, kui äh, rääkida sellest et, et kümneprotsendile palgatõus ei ole mitte sama kui jooksvates hindades äh, tõus sest kui ostujõud kasvab viisteist protsenti, kui me võrdleme kaks tuhat kaksteist arve kaks tuhat seitseteist arvudega, siis see ei peegelda reaalsust. ja lõpetuseks veel üks kommentaar ja paar küsimust. kommentaar puudutab ettepanekut, kui president Juncker täiskogul tutvustas oma kava, ütles ta, vaata, millised on Euroopa Liidu vajadused ma ei tea, kas ta rääkis siin kahest-kolmest protsendist SKT-st. igal juhul komisjon ei kavatse esitada ettepanekut, mis oleks kaks-kolm protsenti RKT-st. aga päris suur vahe on kahel-kolmel protsendil ja sellel, mis meil praegu laual on. me räägime uuest Euroopast, suurematest investeeringutest ühis, suuremast ühisest pädevusest, aga kokkuvõttes ikkagi vaat-, üritatakse kuidagi ise arvudega vastavusse viia. ma ei usu, et komisjon peaks seda kõike üksi tegema, nõukogu hakkab sellega tegelema. ma lootsin siiski näha midagi ambitsioonikamalt komisjoni poolt ja mul ongi ka terve rida küsimusi, need olid üldisemad arvud ja üldisemad selgitused, aga on ka uued programmid. ja tahaksin selle kohta täpsemalt kuulda. on konkreetseid programme, kus öeldakse, et osa sellest rahast kasutatakse ära Euroopa Liidu investfondi osas kas seda on juba arvesse võetud vastaval eelarvereal või tuleb sellele kuidagi raha juurde leida? tahaksin täpsemalt teada. ja sot- või sotsiaalfond. vastavalt lihtsustamisele kõik mis kuulub Sotsiaalfondi alla, langeb sama rubriigi alla, aga kas teised programmid siis kaovad ära? näiteks noorte garantii. ma oletan, et ka see jääb selle konkreetse fondi alla. kas noorte tööhõive algatus, noort, jääb sinna valdkonda, kus on suur tööpuudus või pagulased, ränne? osaliselt tuleb see uuest Euroopa Sotsiaalfondist kas see vastab tõele, ma ei ole seda kusagil näinud selgitustes Euroopa Sotsiaalfondi kohta. arvudest on näha, et me kärbime eelarvet, kuid samas on Euroopa Sotsiaalfondi all palju rohkem tegevusi, ma ei saa aru, kuidas see toimib. või euroala. ma ei saa aru, kuidas see langeb kokku reformiga, euroala reformiga, finantsinstrumendid, siin on mõned arvud, mõned selgitused ka mulle tundub, et üksikasju tuleb ja teavet tuleb, aga kui palju, mitu protsenti läheb finantsinstrumentidesse, kas keegi on neid arve täpselt analüüsinud? kui me räägime toetustest, garantiidest, laenudest, millest me siis täpselt räägime? sotsiaalsammas oli Göteborgi deklaratsioon ja sotsiaalsambale suunatud summad on väiksemad kui varem, milleks siis, mis kasu siis oli Göteborgi deklaratsioonist ja kust need erinevused kõik tulevad? ja võiksin jätkata samas vaimus, aga hetkel siis lõpetan. härra Kristoforu. tänan. mina arvan, et kõige olulisemad äh, punktid on Euroopa ühendamise rahastu. kuidas me ehistame, ehitame tulevast Euroopat? olen nõus härra Fernandesiga näiteks ja teiste sõnadega ka. kärped, isegi kui Euroopa Liit ja komisjon üritavad õigustada seda, mida õigustada ei saa, on tegemist siiski kärbetega. eelarve mitte ei ei kasva, vaid kahaneb, vaid ja just kõige olulisemates valdkondades solidaarsus ja ühtekuuluvus. Euroopa, mida me tahame üles ehitada, äh, õiglane Euroopa, mida me tahame näha, äh, on tulevikupoliitika ilma, et me toetaks põllumajandust, ilma, et me toetaks ühtekuuluvust, ilma, et meil oleks alles solidaarsust või et me toetaks sotsiaalset Euroopat, siis me ei saa enam sellist Euroopat, mida me näha tahame. nii et ma arvan, et komisjon äh, läheb põhimõtteliselt vastuollu kõige sellega, mida Jean-Claude Juncker on öelnud, mida komisjon ise tahab. Juncker oma sõnavõtus Euroopa tuleviku kohta selgitas, et äh, me tahame Euroopat, Euroopat, mis vastab äh, kodanike ja mitte tehnokraatide ootustele. Äh, nii et millised otsused siis seda toetaksid, kes need otsused võtab, keda me tahame rahu, kellele tahame rahuldust pakkuda, tehnokraatidele või kodanikele? sageli räägitame euroskep-, räägime euroskeptilisusest, räägime selle esiletõusust aga kui meil on selline kärbetega MFF, kas tõesti Euroopa kodanikud äh, tõesti tunnevad selle heameelt või tõuseb veelgi euroskeptilisus? kas on, kas kasvab nende inimeste arv, kes pööravad selja Euroopa Liidule, Ühendkuningriik lahkub, aga peame näitama, et äh, Euroopa siiski jätkub ja poliitikad jätkuvad, poliitikad Äh, mis toetavad sotsiaalvaldkonna Euroopa, mis arvestab kodanike probleemidega, VKE-dega, põllumajandusega, maapiirkondadega ja viimane märkus, härra esimees, ka mina olen nõus äh, teatud kolleegidega Türgi osas, meie oleme demokraatlik Euroopa ja kui selline riik nagu Türgi jätab täitmata kõik eeskirjad, äh, rikub inimõigusi, provotseerib Küprost, Kreekat igapäevaselt ega arvesta koda-, Euroopa kodanike huvidega, siia hulka ka arvestage Itaalia, siis äh, vahendite kärpimine, äh, tegelikult ma arvan, et tuleks külmutada liitumisena abi Türgile ja kõigile teistele riikidele, kes sarnaselt äh, käituvad. võtame sanktsioone riikide suhtes, kes ei ole isegi äh, Äh, liikmed Euroopa Liidus, miks me kardaksime selliseid sanktsioone nende riikide suhtes, kes, äh, kes äh, kõigest, mis on meile oluline, millestki kinni ei pea? suur tänu. ma arvan, et kui meil ei ole võrreldavaid üksikasjalikke tabeleid, siis me ei saa tõepoolest öelda, millega me nõus oleme, millega me nõus ei ole komisjoni ettepanekus aga sellele infole tuginedes ma pean ütlema, et mul on suur probleem meie enda sõnumi ja poliitiliste eesmärkidega, mis selles ettepanekus on. toon väga konkreetse näite. Erasmus. me oleme kõik nõus, et selle vahendeid tuleb suurendada, sest see on väga oluline liikuvusprogramm, see toetab teadmiste vahetust, kogemuste vahetust, mitte ainult noorte seas, vaid ka õppejõudude ja teiste seas. teisest küljest aga mahajäänud piirkonnad, vähem arenenud riigid, kui samal ajal nemad ei investeeri uutesse töökohtadesse, kui nad ei investeeri tootlikkusse, konkurentsivõimesse, kui me kärbime need investeeringud nendele piirkondadele, siis liikuvus liik-, muutub alaliseks rändeks ja see seab ohtu need vähem arenenud piirkonnad, sest seal on puudus siis inimestest, kes jäävad arenenumatesse riikidesse ja seega meie sõnum on siin ohtlik. tegemist on seitsmeaastase perioodiga ja Euroopa tulevikku võib see väga negatiivselt mõjutada ja seda me teha ei taha suur tänu, proua Vjõe. tänan, esimees, paar sõnu kuue nimel, neli te-, märkust tegelikult. esiteks öö, oma, minu fraktsiooni nimel nõustun sellega, et komisjon peab tõeseid andmeid esitama. räägin arvudest. Teh-, on ju vaja hinnata olemasolevaid poliitikaid, teisest küljest tuleb äh, otsustada, millisel määral midagi teha, selleks on vaja arve ja esimees, nagu te ka ütlesite, äh, umbusalduse teema. Prantsusmaal ütles keegi, et kui miski on hämar, siis peatub selge oht. nii võtaksingi tänase koosoleku kokku. ja veel, eelarve suurus. meie ei taha et eelarvet vähendatakse väga lihtsal põhjusel. räägitakse palju Brexitist ja sellest, et liikmesriikide arv väheneb, aga eelkõige peaksime mõtlema kodanike vajadustele. Euroopa Liidu hoo majanduse hoogustamisele mis ei tähenda seda, et eelarves ei, ei oleks, ei peaks olema võimalik äh, poliitikaid ümber suunata, näiteks üht, põllumajanduspoliitika või teised poliitikad. nii et äh, meie toostame keskkonda, sotsiaalteemasid, demokraatiat. ja suunised, mis meile täna on antud, siin jällegi toetan mida on öeldud. põllumajanduseelarve näiteks ei tohi kindlasti kahaneda me oleme selgelt vastu sellele, et ühtekuuluvusvahendid kahanevad, me oleme kahtleval seisukohal äh, noorsoo osas pakutava osas ja oleme samas mures mõningate vahendite kasvu osas, näiteks kaitsevahendid, Frontex, sest äh, see näitab, et me, et, et Euroopa tulevikus hakkab rohkem julgeolekule keskenduma. nüüd uued omavahendid siin on vastuolu. ühest küljest öeldakse, et tuleb poliitikate vahendeid kahandada ja uute omavahendite osas ei ole mindud raha otsima sealt, kus ta seal on, kus ta olemas on. näiteks finantstehingute maksust on loobutud ja ma arvan, et avalikkuse silmis äh, seda pannakse kindlasti tähele, nii kui ühest küljest äh, väheneb solidaarsus ja teisest küljest Äh, suuri finantsüksusi ei maksustata. ja süsinikumaksu ettepanekut samuti ei võetud arvesse. meie jaoks oleks see olnud äh, keskkonna jaoks väga oluline. ning üldine mõtlemine, ma arvan, et ma vist seda ka juba ütlesin üsna selgelt, selleks, et äh, natsionalismile, identiteedile keskendumisele vastu või hakata, peab meil olema sotsiaatlik keskkonnakaitsele keskenduv poliitika ning eelarve suundumused peavad olema ka sellele vastavad. Euh, kas lubate mul isikliku märkuse komisjoni liikmena siinkohal, enne kui annan sõna veel kord raportöörile? kõigepealt tahaksin komisjonile tunnustust avaldada, pole lihtne võtta vastu eelarvet aastaks kaks, või ette valmistada eelarvet aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse, kui me ei tea, millisest Euroopast me räägime, mis on Euroopa projekt. siiski, proua Calvino, tahaksin teilt küsida järgmist. mis puudutab ühtekuuluvust. ühtekuuluvusfondis on selliseid vahendeid, mis ei kuulu eelarvesse. Norra ja Šveits annavad oma panuse sellest rääkis äh, härra Monti töögrupp samuti, et siseturul on oma väärtus. Äh, seepärast Šveits ja Norra maksavadki. Need vahendid lähevad otseselt ühtekuuluvusele, kuid see ei ole näha eelarves. ja need äh, Norralt ja Šveitsilt saadud summad ei ole eelarves nähtaval ja siin härra Howard küsis Ühendkuningriigi kohta, kui Ühendkuningriik läbirääkimiste tulemusena nõustub äh, andma oma rahalise panuse selleks, et jääda osaliseks teatud programmides, kus need tulud siis äh, ilmuksid eelarvesse, proua Kalinio? või see ei lähe eelarvesse? kui me räägime ühtekuuluvusest, kus on need miljardid, mille maksab sisse Norra ja Šveits? ja veel, kas äh, olete võib-olla kaalunud äh, viitan siin proua Kresslale, ei ole mõtet kulutada rohkem selleks, et kulutada rohkem. Teil on liikmesriikidega priviligeeritud suhted. eile käisin proua Holmajärvi juhitavas grupis, mis tegeleb kosmoseteemadega. kui miski on riigiülene, see on ju kosmos. kosmoses puuduvad piirid ja rakendusi on palju, Copernicus, Galileo, EGNOS. tagajärjed meie kodanike igapäevaelule on väga suured ja parem ja neid tuleks järjest tundma õppida. kuid on endiselt kosmosealaseid kulutusi siseriiklikult. kas teil on liikmesriikidega olnud dialoogi sellel teemal, et kas meil võiks olla kosmose eelarve Euroopas suurem, selle asemel, et kulutada siseriiklikult, et kulutaksime need summad Euroopa tasandil, see ei suurendaks kogukulutusi, kuid parandaks tõhusust. ja nüüd annan sõna meie raportööridele teeme vastupidises äh, järjekorras. esimesena härra Dupree. esimees, hetkel ma ei taha palju kommentaare teha. ma ootaksin ära võrdlevad äh, dokumendid, mille kallal töötada selleks, et äh, siis hinnata eesoleva, eelolevaid muutusi. ja ma arvan, et, et meie tööd ei ole mõistlikult teha võimalik enne, kui meil on uute programmide sisu kohta teave olemas, nii et mulle tundub, et need kaks äh, olulist etappi on esiteks arvud, mille põhjal saame reaalselt äh, võrdlusi teha ja teiseks sisuline arutelu programmide sisu üle. aitäh, härra Levandovski. oodates võrreldavaid arve. väike kõrvalekalle, eelmises eelarves räägiti samuti kahekümne seitsmest äh, liikmesriigist, mitte kahekümne kaheksandast, Horvaatia liitus hiljem. nii et tõesti ootan neid võrreldavaid arve. hetkel kõik minu poolt. suur tänu, härra Al-, Albrecht. aitäh, ma arvan, et meie äh, ootasime, et me teeme komisjoniga koostööd, raske, et meil saab olema raske nõukoguga nii et me tahaksime olla samas leeris komisjoniga, kuid samas paadis olemiseks on meil vaja usaldust ja on meil vaja arve. kui me arvudest aru ei saa, siis selles ei ole midagi erilist poliitikute poolt, aga kui eksperdid tõlgendavad samu arve täiesti erinevalt, siis on midagi valesti seepärast äh, poliitilisest seisukohast, isegi kui proua Kressler on ühtekuuluvuse osas nõus kärpida ühtekuuluvusvahendeid, nelikümmend viis protsenti on poliitiliselt plahvatuslik. see ei ole miinus viis või kümme või viisteist, see on miinus nelikümmend viis äh, jooks, püsivates hindades, see on plahvatus. ja ma ootan ka vastust, mis saab siis kui omavahendeid ei tule, nüüd on, me oleme arvestanud nendega kui vahenditena, kõik liikmesriigid ei ole nõus. kas me siis kärbime eelarvet, kui see läbi ei lähe? see on nüüd äh, küsimus, mille teile esitan. kui oma vahendeid ei ole, siis MFF ei tule ja proua Toma. tänan, proua Calvino nende selgituste eest aga äh, kui ma olin, äh, näitasin üles respekti komisjoni vastu, siis ma ootaksin tegelikult komisjoni poolt ka sama parlamendi vastu. aga mul on mõningaid kahtlusi, toon näiteid. volinik rääkis Horisont kaks tuhat kakskümmend kahekordistamisest äh, seitsmekümne viielt kahekümne kuuele miljardile tegelikult jõudsime, see ei ole kahekordistumine, ühtekuuluvus miinus nelikümmend viis protsenti, aga samal ajal EFSI saab nelikümmend üheksa juurde. kas oleks nüüd vale mõelda, et äh, toetustelt oleme, on liikunud finantsinstrumentidele enneolematul määral? Te ei vastanud ka. Äh, praegusest finantsraamistikust äh, ülemäärast väljaspool olevate summade kohta null null koma kaheksakümmend üheksa punkti äkki, äkki kasvab ülemmäär. Erasmus. jällegi ei toimu siin kahekordistumist. Interrail isegi mitte seitsekümmend seitse protsenti. hea meelega respekteerin komisjoni, aga ma sooviksin ka, et meid respekteeritaks. võib-olla, et kõik need arvud, mida ma siin praegu esitasin no,, ei ole õiged, aga siis palun äh, sellega ka lõpetan palun siis kiiresti selgitage, sest kui me ei suuda arvudes kokku leppida, siis äh, meie arvud jäävad, siis jäävad meie arvud meie resolutsiooni. ja tuleb lahing sellel teemal. ja seda me ei soovi. ma arvan, et keegi ei soovi seda. nii et äh, ja väga-väga kiiresti oleks seda vaja, sest äh, meie resolutsiooni esitamise tähtaeg on, ma arvan, esmaspäeval meil on vähem kui nädal aega selleks. Äh, kas järgmise nädala jooksul äh, suudame arutada, äh, arutada et nii, et meil oleks ühtne metoodika kogu finantsraamistiku suhtes, võib-olla, võivad olla erinevad metoodikad, võivad olla kaks ka tabelit, aga iga kord kogu raamistiku osas, mitte nii, et võt-, kasutame ühte metoodikat Äh, vastavalt sellele, kas, kuidas komisjonile poliitiliselt sobib. samuti Ühendkuningriigi kohta käib see, nii et ma arvan, et meil on väga-väga kiire. nii et äh, kirik peaks olema keset küla, arvud peavad olema arusaadavad ja vastasel korral saavad meil olema komisjoni arvud ja nõukogu ja parlamendi arvud ja võib-olla homme siis veel nõukogu arvud ja siis on tõesti keeruline milleski kokku leppida väga kiire on sellega, nii et äh, järgmise nädala jooksul tuleb see kõik ära lahendada, selleks et me räägiksime samadest arvudest komisjoniga. vastasel korral jäävad resolutsiooni parlamendi arvud. hästi, jääme nüüd äh, rahulikuks et, ja üritagem teha nii, et ei tuleks suurt poleemikat äh, arvude ümber, me peame seda kõike tegema ühtse visiooni nimel. proua Calvino, võib-olla ütleksite sõna lõpetuseks? suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõigile parlamendi liikmetele nende märkuste eest. Nad on minu jaoks konstruktiivsed äh, ja aitavad meil koos töötada. kolm lühikest märkust et ma ei tahaks nüüd üksikasjadest hakata rääkima, ma arvan, et meil on vaja tehnilist kohtumist, hea meelega tulen tagasi teiega üksikasju arutama, aga paketis, mille avaldasime, on teatis ja on ka mõned graafikud, mis räägivad arvudest, mis, mille volinik ka avalikuks on teinud. ja erinevad programmid samuti, kus me oleme assigneeringud äh, kirja pannud, palun vaadake neid ja so-, palun teil vaadata ka neid dokumente, mille oleme avaldanud spending review. proua Kressle on neid juba analüüsinud, seal on tõest-, mingi info juba olemas, kõik olemasolev info meil on seal juba olemas, mis meil on erinevate programmide toimimise kohta. no ja nüüd härra Dupree, hetkel see, mis on laual, on laual, üksikasju programmidest peame ootama esimene pakett tuleb selle kuu lõpul, see on väga oluline ühtekuuluvuse põllumajandusvahendite kohta. ja siit hakkate juba saama alusandmeid ja ma arvan, kaheteistkümnendaks juuniks selgub täis, täielik pilt. tahtsin kõigile, kõigile kinnitada, et mõned teemadega saame praegu töötada, mõnede puhul peame ootama järgi programme, sest mõned asjad ei ole ikka veel otsustatud komisjonis, kuid kindlasti tahame vajalike üksik, vajalikest üksikühedest ka rääkida. teine märkus, mõned rääkisid omavahenditest. me oleme ära teinud päris põhjaliku töö. meil on ka omavahendite töödokument paketis. ma arvan, et oleme teinud kõik, mida suutsime. selleks, et äh, Monti töörühma pakkumisi kõiki vaadelda ja ka veel muid, näiteks plastiku ettepanek ei olnud plast-, Monti raportis, tegime põhjaliku tehnilise analüüsi, mis toimiks ja mis mitte ja sellepärast oleme mõned ka kõrvale jätnud, näiteks CO2 maks. mis puudutab finantstehingute maksu ja lisaks siin ka digimaksu, need on kaks õigusloomelist algatust, mis on praegu laual. finantstehingute maks aastast juba kaks tuhat üksteist, kui ma ei eksi, ja me leidsime, et poleks mõistlik arvestada sellega, et see lühikeses perioodis vastu võetakse ja me sellepärast ei pannud seda ettepanekusse, mis aga ei tähenda, et me oleks poliitiliselt selle hüljanud pigem tahtsime äh, midagi sinna sisse panna, mis järgmiseks maikuuks vastu võetakse ja mida saaks finantsraamistikus rakendada. ja kolmas märkus, härra esimees, kolmandate osapoolte sissemaksed. mõned on sihtotstarbelt suunatud konkreetsetele projektidele, mõned on kahepoolne panus nendelt riikidelt ja need ei liigu läbi Euroopa Liidu eelarve, kuid üks, mis meil tulevikus tuleb, kui Ühendkuningriik panustab, see siis sõltub, mis loo, mis on kokkuleppe iseloom. kas see on spetsiifilise programmi kontaktis või on see muud tulud MFF-is, ähm, mis meil Brexiti puhul tuleb? oma vahendeid Ühendkuningriigist enam ei tule, aga kui kokkulepe saavutatakse ja praegu läbirääkimiste olukord näitab, et tule, võiksid tulla siis muud tulud Ühendkuningriigilt Euroopa Liidu eelarvesse, mis ei oleks suunatud konkreetsele programmile, vaid kogu eelarvesse. ja siin tahaksingi rõhutada, üks, mida me oleme soovinud, on lihtsustada just seda eelarve galaktikat, millest olete alati rääkinud loodetavasti saan ühel päeval ka kasutada ilusat slaidi, mis meil on läbi Euroopa Arengufondi, läbi finantsinstrumentide ühtlustamise, läbi Euroopa eelarvesse toomisega nende instrumentide puhul, mis on euroalaga seotud, me oleme teinud suure jõupingutuse selleks, et lihtsustada ülesehitust. nii et ma arvan, et tuleviku tendents ei ole et on palju asju, mis toimuvad väljaspool eelarvet, me tahame pigem integreeritumalt raamistikku näha. ja veel kord suur tänu teie sõnavõttude eest. ma saan aru, et te soovite suuremat selgust. teeme seda niipea kui võimalik ja võite meiega siinkohal arvestada. tänan väga, tänan tulemast, tänan selgituste eest komisjonile tuleb tunnustust avaldada äh, see, eelarve selgemaks ja loetavaks muutmise eest ja selleks, et me tõepoolest eelarve galaktikast hakkaksime loobuma, selleks et meil oleks ühtne eelarve, mis on ka üks olulisemaid põhimõtteid meie kõigis koduriikides. aga mis õigustab proua Calvino seda, et Norra ja Šveitsi osamaksed ei lähe eelarvesse, vaid lähevad otse ühtekuuluvusfondi, mis seda, mis on selle õigustuseks? kolleeg üritas üksikasju vaadata ja kolleeg ka kinnitas seda, mina saan aru, et tegemist on valitsustevahelise kokkuleppega, nii nagu Euroopa Arengufond on valitsustevaheline kokkulepe ja ei ole, tule eelarvesse mõned elemendid, mis oleks ka pidanud enne ütlema, tulevikus saab see olema osa Euroopa rahastust et meil on eelarvega seotud valitsuste vahelisi kokkuleppeid ja me üritame seda kõike tulevikus rohkem eelarvesse suunata, aga ma ei saa täna hetkel öelda, mis saab olema tulevane suhe Ühendkuningriigiga. me, nad ei ole veel, me ei ole veel saavutanud kokkulepet nende lahkumise üle. proua, ma tahaksin, et selgemalt oleks näha need summad, mis selgelt lähevad ühtekuuluvusvahenditesse, see, mis on äh, eelarves ei ole kõik ühtekuuluvusvahendeid. läbipaistvuse huvides oleks tähtis, kui palju liikmesriigid saavad ühtekuuluvusvahendeid ja, ja vastavalt sellele, mida maksab sisse Šveits ja Norra. see oli minu küsimuse mõte. hästi, suur tänu nende oodatud vastuste eest ja mis siis meid vabastavad kahtlustest, see on väga oluline. nüüd katkestan koosoleku, alustame uuesti kell neliteist kolmkümmend ja meil on kavas ühine kuulamine eelarve kontrolli komisjoniga, mida juhatab proua Kressle ning libe komisjoniga, mida juhatab härra Moraes. istung on lõppenud.